Skurja, teil on äh, protseduuriline küsimus, palun. Eh, grazie, mi dispiace passare da una cosa lieta. suur tänu. vabandust, äh, et nüüd äh, pärast seda rõõmustavat teadaannet härra Tarabella sünnipäeva vastu, keda ma loomulikult õnnitlen, et nüüd pärast seda pean ma rääkima äh, mitte eriti rõõmustavatest asjadest. kolleegid äh, käisid äh, delegatsiooniga Marokos koos äh, tahtsid reisida Lääne-Saharasse, politsei pidas nad kinni, võeti neilt passid ära ja see ei ole Euroopa Parlamendi saadikute väärikas kohtlemine, eriti veel sellises riigis nagu Maroko, kellega meil on sõbralikud suhted ja kellega me oleme allkirjastanud mitmesuguseid lepinguid. ja ma tahaksin teada, kas on midagi ette võetud seoses äh, selle vahejuhtumiga, kas Maroko ametkondade erakondadele on äh, esindatud demarš. Äh, Teie, härra president, olete ju ka väga palju reisiv äh, isik, käisite just hiljuti Itaalias, mis on minu jaoks väga rõõmustav ja ma tahaksin nüüd teada, et kas on võimalik võtta ette midagi seoses selle kurva vahejuhtumiga? ma ei saanud nüüd aru, mis mõttes see protseduuriline küsimus oli. Need sündmused, mida te kirjeldasite, ehk siis äh, kolleegide tagasisaatmine Maroko ametkondade poolt äh, ja see on teema, mida me käsitlesime eelmisel nädalal esimeste konverentsil põhjalikult. me palusime härra Brokil väliskomisjoni esimehena arutada seda küsimust väliskomisjonis ja võtta ühendust äh, pädevate Maroko ametkondadega, ma eeldan, et härra Barokk on seda juba ka teinud, ta igal juhul andis mulle teada, et äh, ta on äh, ühenduses Maroko asevälisministriga selles küsimuses. pädevad Küprose ametkonnad on teada andnud, et härra Janis Kasuliidis äh, nimetatakse Küprose välisministriks äh, alates esimesest märtsist kaks tuhat kolmteist ja õnnitlen kogu koja nimel härra Janis Kasuliidis.